homme hääletab äh, parlament Tšetšeenias äh, seksuaalvähemuste tagakiusamise vastu, me nõuame, et äh, lõpetataks vägivald ning et vabastataks need, kes on ebaseaduslikult vangistatud ja me tahame kaitsta võimalikke ohvreid. tegemist on rahvus-